ja enne kui ma jõuan järgmise päevakorrapunkti juurde veel kaks teadaannet. esiteks vastavalt äh, kodukorra punktile kakssada kuusteist neli annan ma teada, et äh, korrektuur, millest anti teada eile täiskogul seitseteist null null, ei ole leidnud äh, vastuhääli ja seetõttu on see kinnitatud ja teiseks juhin teie tähelepanu